Hello. Hello. E, wznawiam posiedzenie. E, witam wśród... Ma kuulutan meie istungi jälle avatuks ja ma tervitan Euroopa Komisjoni presidente Joseph Maro Manuel Barrosot aga enne, kui hakkab äh, küsimuste rubriik, ma teatan teile, et eilse kohtumise protokoll on juba olemas. kas kellelgi on vastuväiteid protokollile või mingeid märkusi? näib, et ei ole, seega on protokoll kinnitatud. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. infotund komisjoni presidendiga. ma tervitan veel kord härra Barrosot